punkti arutelu lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist kolmkümmend. järgmisena on päevakorras Sonja Alfano raport organiseeritud kuritegevuse kohta Euroopa Liidus. annan sõna raportöörile neljaks minutiks. suur tänu, president. mul on hea meel tehtud töö eest kõikide fraktsioonide poolt ja variraportööride poolt Nad kõik panustasid palju sellesse lõpptulemusse, mis on tegelikult äärmiselt ambitsioonikas. organiseeritud kuritegevus, maffia kujutavad ennast ühte suuremat ohuallikat Euroopa Liidu julgeoleku vastu. esimest korda näeme, et nüüd ametlikus dokumendis ametlikult viidatakse eh, seda liigi eh, piiriülesele kuritegevusele. kui me räägime maffialaadsest organiseeritud tegevuses, siis me äh, lugesime Europoli raportist, et tegemist on organiseeritud kuritegevuste rühmitustega, mis on äh, äh, juurdunud liikmesriikides ja jõudnud oma tegevusega ka avalikku sektorisse ja see raport kavandab selgejoonelise koordineeritud meetmete kogumi võitluseks sellega, arvestades olukorra tõsidust ja ma tahaksin tänada rahukohtunike, politseijõudude ja õigusasutuste töötajad, kes panustasid oma kogemusega, aitasid kaasa selle raporti sündimisele, sest nemad on kogenud praktikud ja me tõdesime, et liikmesriigid mm on kaasatud organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. organiseeritud kurjategijate põhiline eesmärk on teenida tulu ja seega me peaksime sihikule võtma nende tulu konfiskeerimise, selle tulu konfiskeerimine, mis nad on oma kuritegul teel teeninud. Euroopa Liit äh, teeb ettepaneku vara konfiskeerimise koodeksi kohta. meil on Euroopa standardid selle kohta, me räägime laiendatud konfiskeerimisest, mis tähendab seda, et seda on võimalik eh, läbi viia ilma süüdimõistva otsuseta. ja seetõttu me loodame, et meil õnnestub konfiskeerida kriminaalne tulu ja kasutada seda ära ühiskonna hüvanguks, ühiskonna abiks äh, ja me loodame, sellega meil õnnestub välja juurida kriminaaltegevus, meil on terve rida meetmeid äh,, sealhulgas äh, kriminaalõiguse sätete tugevdamine äh,, maffialaadse tegevuse kriminaliseerimine Euroopas ja äh, koostöö Eurojusti, Europoli ja Olafi vahel. meie soov on elavdada õiguskaitseasutuste vahelist koostööd, me peame tegutsema preventiivsete meetmetega ja ära hoidma äh, avaliku sektori rahade ärakasutamine kurjategijate poolt, me peame jälgima raha liikumist ja takistama organiseeritud äh, kurjategijaid kandideerimast näiteks Euroopa Parlamendi valimistel ja me peaksime tegelema nende asjadega, see ei tohiks jääda pelgalt paberile. me peame austama Euroopas valitsevat demokraatiat ja me peame väärima ära meie inimeste usalduse, sest kodanikud loodavad, et meie tagame kodanike huvides ka vabaduse, õigluse ja õiguskaitse me peame arvestama ka Euroopa Parlamendi seisukohtadega ja tähtsam on rõhutada ka see, et see raport on pühendatud kõikidele organiseeritud kuritegevuse süütutele ohvritele ja maffia kuritegude ohvritele. ja austusavaldusena ka nendele suhtes, kes on ohverdanud oma elu kuritegevuse vastases võitluses ja ma loodan, et see on piisavalt tugev signaal, mis jõuab ka Euroopa kodanikeni suur tänu, proua Alfano. järgmisena härra Jakolina. tänan, president volinik, ma tahaksin avaldada tunnustust raportöör proua Alfanole, kes on andnud väga olulise panuse sellesse võitluse valdkonda. see on igati sidus raport, mis koondas kõikide poliitiliste fraktsioonide soovid ja signaalid, sest me oleme tunnistajaks sellele, et kuritegevus üha levib ja laieneb ja raportis toodud ettepanekud ja sätted on sellised äh,, äh, mis on suunatud ka komisjonile, me loodame, et komisjon ei peatu äh, olemasolevate tõkete ees, et tekib võimalus kuritegeliku tulu konfiskeerimiseks, et ka liikmesriikide õigussüsteemi tugevdatakse ja kurjategijatele määratakse äh, tõsised karistused süüdimõistmisel, samal ajal tuleb tagada ka tunnistajate kaitse. ja kõik peab põhinema usaldusel. ja meil peab me peame kaasajastama oma seadusandlust, et see teeniks kodanike huve ja et see võimaldaks reageerida Suur tänu. järgmisena saab sõna proua Zaborska suur tänu, president, volinik. Euroopa Liidu kodanike kaitse organiseeritud kuritegevuse vastu on tähtis ülesanne, kuid veelgi tähtsam on kaitsta haavatavaid elanike rühme, lapsi ja noori ja ma ei kujuta ette lastekaitset ilma nende vanematepoolse koostööta. neli aastat tagasi ma algatasin Euroopaks kampaania Kas te teate, kus sul, kas te teate, kus teie lapsed hetkel on? ja siis üllitati brošüür, mille abil teavitati lapsevanemaid ohtudest, mis varitsevad nende lapsi. ja selle aja jooksul olen ma kohtunud kolme volinikuga. ja kuigi olukord ei ole paranenud ja meie lapsed on ikka veel ka organiseeritud kuritegevuse äh, ohum objektiks. suur tänu, proua Kosta. tänan, president. ma tahaksin avaldada tunnustust raportöörile selle väga tähtsa raporti puhul mis on saanud heaks lähtealuseks ka Euroopa Parlamendile selles valdkonnas. meil on tänu Lissaboni lepingule nüüd suuremad volitused ja võimalused rünnata organiseeritud kuritegevust Euroopas ja tagada ka vastav seadusandlus nii ühenduse kui ka liikmesriikide tasandil. see on oluline lähtepunkt, oluline võrdluspunkt meie jaoks ja mul on hea meel, et ka minu mõned ettepanekud naiste õiguste komisjoni esindajana on kaasatud, sest me peame tagama ka ohvrite kaitse, me peame realistlikult suhtuma ka inimkaubanduse aspektide, eriti alaealistega kaubitsemisse ja peame arvestama ka vastava direktiivi sätetega ja kui te tutvute selle dok-, tekstiga, siis te mõistate, et väga paljud noored naised on sattunud just äh, isikuvastaste kuritegude ohvriks ja seetõttu tuleb neid eriti kaitsta, eriti naisi, kes on sattunud vägivalla ohvriks ja me peame mõtlema ka selle peale, et on väga palju naisi, kes võitlevad kuritegevuse vastu politseijõudude ja õigusasutuste struktuurides ja õpetajana püüavad muuta noorukite suhtumist sellesse küsimusse. suur tänu, järgmisena proua Flašikova. suur tänu, äh, president, volinik. Äh, võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu on osa Euroopa justiitspoliitikast üks esmatähtsatest ülesannetest ja selles valdkonnas tuleb tõhustada koostööd liikmesriikide vahel, tuleb täiustada seadusandlust, eriti nendes valdkondades, et kasutusele võtta kõige tulemuslikumad vahendid võitluses maffia ja organiseeritud kuritegevuse vastu. ma toetan Sonja Alfano mõtet käivitada algatus, et toetada äh, kuritegelikul teel saadud tulu konfiskeerimist ja ma toetan kõiki meetmeid selles valdkonnas. ma samuti toetan mõtet jaotada konfiskeeritud tulu, vahendid äh,. Äh, kodanike ühiskõiks ja näiteks kasutada äh, konfiskeeritud äh, kriminaaltulu äh, tunnistajate kaitse rahastamiseks. tänan järgmisena härra Albrecht. täna president. Äh, proua Reding, komisjoni asepresident, kallid kolleegid. ma arvan, et selles küsimuses on meil õnnestunud saavutada hea kompromiss ja suur tänu proua Alfanole selle raporti eest, mis käsitleb organiseeritud kuritegevust. rohelised toetavad seda raportit ja on oluline äh, saavutada edu selles küsimuses. komisjon on teinud omapoolsed ettepanekud, mis on nüüd esitatud ja seetõttu on hea, et ka Euroopa Parlament näitab omalt poolt äh, suunda. me ei nõustu võib-olla kõikide punktidega raportis, kuid äh, edaspidised arutelud ilmselt lahendavad need küsimused, eriti liikmesriigid nõukogus peavad seda mõistma ja meie peame mõistma, et meil on vaja rohkem koostööd kui me soovime tõesti heaks kiita politsei ja õigusasutuste koostöö harmoneeritud standardid. kuid on terve rida äh, liikmesriike, kes on veel nende standardite harmoneerimise vastu, kuid neil on neid vaja, kui me soovime tõesti saavutada edu võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu. meie parlamendis mõistame, et see võitlus on äärmiselt tähtis. suur tänu, härra Paška suur tänu võimaluse sõna võtta, president, volinik. Euroopa Nõukogu raport äh, Dick Martin avaldas oma raporti möödunud aastas, kus ta käsitles tsiviilisikute äh, tapmist ja inimkaubandust Kosovos ja oma raportis härra Martin mainis, et Hashim Bachi, kes oli tol ajal peaminister oli väidetavalt, oli üheksakümnendate aastate lõpus äh, kuritegeliku jõugu juht, äh, mis vastutas äh, vägivalla, tapmiste ja elunditega kaabitsemised ja seetõttu alustati ka uurimist selle raporti põhjal Dig Martini süüasja. ja me leiame, et need süüdistused on tõsised ja Euleksi missioon ei peaks ainult lootma Kosovo organite abile ja õigussüsteemi abile. arvestades seda, et vahepeal on toime pandud mitu mõrva ja seetõttu selle probleemi lahendamine on väga tähtis Balkani riikide jaoks. suur tänu, Pauliin Kröding. tänan, president ja suur tänu ka proua Alfanole selle väga põhjaliku ja kõikehõlmava raporti eest, mis sisaldavad pikka loetelu soovitusi, mis on komisjoni jaoks väga rikkalikuks inspiratsiooniallikaks edaspidises töös selles valdkonnas. organiseeritud kuritegevus äh, hõlmab mitmeid ebaseaduslikke tegevusvaldkondi, see on saanud ülemaailmseks nähtuseks ja ka võitlus selle vastu on ülemaailmne. ja pole sugugi üllatav, et mitmed soovitused on suunatud äh, poliitikavaldkondadele, mis on äh, äh, lisaks siseküsimustele. väga paljud soovitused on abiks komisjonile organiseeritava kuritegevuse vastase võitluse süvendamiseks poliitikavaldkondades ja suhetes kolmandate riikidega. komisjon igati toetab üleskutset liikmesriikidele alla kirjutada ja ratifitseerida olemasolevad rahvusvahelised instrumendid, ja neid tuleks ka korralikult ellu viia nii Euroopa Liidu poolt kui ka meie partnerriikide poolt. Euroopa Komisjon aitab ka vastava raamotsuse ellu üleviimisel, mis on suunatud võitlusele kuritegevus vastase võitluse. me viime läbi vastava uuringu, et saada äh, ülevaade olukorras selles valdkonnas. Euroopa Liidu on lähenemine võitlusele organiseeritud kuritegevusele, on strateegiline lähenemine, lähtudes meie ühistest eesmärkidest, mis on välja toodud komisjoni eh, eh, siseses julgeolekualases eh, teatises novembris kaks tuhat kümme ja kus on kirjas ka mitmed eesmärgid, mida me soovime saavutatud ja ka eelseisev raport sisejulgeolekustrateegia ellurakendamise kohta toob välja mitmed üksikasjad. üks võtmetähtsusega selge eesmärk on võidelda organiseeritud kuritegevusega, äh, äh, suunates teraviku selle äh, põhjuste, motiivide ja kuritegeliku tulu vastu juunikuus komisjon kiitis heaks korruptsioonivastase meetmete paketi ja edaspidi korruptsioonivastased raportid kutsuvad eda-, üles äh, suuremate kohustuste võtmisel ka liikmesriikide poolt, et välja juurida see nähtus meie ühiskonnast. kriminaalse tulu konfiskeerimine ja sissenõudmine moodustab selles olulise osa, me äh, valmistame ette õigustloovad ettepanekud, mis asendaks kehtivad äh, instrumendid ja suurendaks liikmesriikide võimalusi kriminaaltulu ja vara konfiskeerimiseks ja äh, finantsandmed on olulised uurimisvahendiks ja komisjon kavatseb välja pakkuda sellealase strateegia äh, aastal kaks tuhat kaksteist. olulised äh, on Europoli, Eurojust, politsei ja õigusasutuste koostöö abistamisel on mitu menulugu selles valdkonnas äh, Äh, lapspornograafia inimkaubanduse vastases võitluses ja seetõttu me peame mõtlema veelgi selle peale, kuidas nimetatud ametkondade äh, suutlikkust veelgi tõsta tulevikus. proua raportööri raportis on mitmeid punkte ja nendele me reageerime väga konkreetselt, näiteks homme äh, tuleb komisjon välja teatisega äh, tugevam Euroopa-poolne vastupanu narkootikumidele selleks, et tugevdada Euroopa Liidu eeskirju ebaseadusliku narkokaubanduse vastu võitlemisel. seega ma tahan öelda, et me liigume väga kiiresti edasi nende küsimustega ja me loodame, et ka teie jätkuvalt abistate meid selles mitte ainult raportitega, vaid ka konkreetsete meetmetega, mis on hädavajalikud suur tänu, volinik. sellega on arutelu lõppenud selles päevakorrapunktis ja hääletus on homme kell kaksteist kolmkümmend. järgmisena on päevakorras Kristjan Dan Preda raport